enne kui hakkame oma hääletusega pihta, on mul kaks teadaannet teile ning ähm, selleks paluksin teie tähelepanu. esimene teadaanne. see on seotud äh, Taiwan'i maavärinaga. selle täiskogu osaistungjärgu äh, avahetkel lähevad mõtted äh, Taiwan'i ohvritele eile olid veel mõned ohvritest kadunud, me soovime ohvritele ning ohvritel lähedastele äh, ning äh, hädaabitöötajatele äh, jõudu ja jaksu selle looduskatastroofi järgsetel päevadel. minu teine teadaanne Prantsus-.